Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la... lugupeetud äh, kolleegid, tere pealelõunat kõigile. ning äh, tere tulemast meie komisjoni avakoosolekule ning avaksingi meie koosoleku ning tutvustaksin ennast, äh, ma olen Kai ja olen Rahvaparteist ning eh, minul on eh, au seda eh, koosolekut juhtida. nagu te näete, siis ma ei ole siin mitte sellepärast, et ma olen komisjoni vanim liige, vaid sellepärast, et reeglid on muutunud ning sekretäriaat palus minul seda komisjoni koosolekut juhatada, sellepärast et ma olin aseesimees meil on tegelikult siin äh, nagu sellised inimesed nagu härra Cashman, kes on äh, kogenumad äh, kui mina ja tema suudaks seda tööd võib-olla paremini teha kui mina, aga sellele vaatamata on mulle antud suur au ja võimalus koosolekut juhatada. niisiis läheme kiiresti edasi ja kõigepealt valime esimehe ja siis aseesimehed sellele komisjonile ehm, on nimetatud äh, üks kandidaat, esitatud üks kandidaat esimehe kohale, äh, proua Amazoni Rahvapartei fraktsioonist. ja kui on veel kedagi, kes tahaks oma kandidatuuri üles seada, siis palun andke sellest kohe märku. Äh, kas ei ole kedagi? kui te kõik sellega nõus olete, siis võtame selle kandidatuuri ühehäälselt vastu. kes on poolt? ya ve señora mazzoni que no hace, ni votos, no hace necesario ni votos a favor. el aplauso ha sido. Eh, näete, meil ei olegi poolthääli vaja, mm, ükshäälselt toimub eh, kõik suurepäraselt Io vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi per questo. tahaksin tänada teid kõiki äh, selle eest, et te ükshäälselt minu poolt hääletasite suur,. suur-suur tänu teile, et te selle ametikoha mulle usaldasite ning ma loodan, et äh, mul õnnestub äh, oma töökohuseid täita vastavalt soovidele ja austades järjepidevust, võttes arvesse seda, mida eelnevalt on tehtud. liigume nüüd edasi järgnevate päevakorrapunktide juurde, tegemist on avakoosolekuga ja see tähendab seda, et me püüame teha võimalikult lühidalt täna, me püüame ajakavast kinni pidada. niisiis ma tahaksin öelda järgmist. kas on keegi, kes tahab sõna, sõnasoov on täiesti olemas, enne kui me edasi liigume esimese aseesimehe hääletuse juurde annaksin ma sõna härra Cashmanile. aitäh, proua esimees, aga tegelikult äh, puudutas see järgmist küsimust, mille osas ma sõna soovisin. nii et kui me selle punktini jõuame, siis ma võtan sõna. Allora, anche per hästi. Läheme siis aseesimeeste juurde, aseesimehe kohale on meil üks kandidaat ja see on proua Pajadeeri. ja seetõttu ma pakuksin välja, et me hääletame nii-öelda ükshäälselt, välja arvatud siis, kui keegi soovib salajast hääletust. härra Cashman kuna proua Piadellit ei ole siin, Paliadellit, siis ma tahtsin tema poolt öelda, et ta nõustub äh, sellega, aga loomulikult äh, <laughs> selgub nüüd, et äh, ta on kohal ja ta saab seda ise öelda. ja öelda seda kreeka keeles. Congratulazioni per la elezione palju õnne teie valimise puhul aseesimehe kohale ja palun tulge siia presiidiumi laua taha ja ning teise asepresidendi kohale on meil samuti üks kandidaat ja see on härra Maier. nii et ma arvan, et me järgime jällegi sama menetlust, ühehäälselt nõusolekut. Congratulazioni anche palju õnne härra Maierile samuti valinutuks osutumise puhul ja nüüd kolmas asepresident. härra Iturgai Sangulo. jällegi, kui rohkem äh, kandidaate ei ole, siis äh, ühehäälselt nõustume ning nüüd viimane hääletus neljanda asepresidendi või aseesimehe kohale jällegi üks kandidaat. ja tundub, et jällegi ollakse ühehäälselt nõus. Quindi nell'esprimere nuovamente eh, le mie congratulazioni a tutti sellisel juhul tahaksin eh, jälle kord eh, õnnitleda kõiki, kes osutusid valituks ja tahaksin tänada komisjoni liikmeid ja tahaksin küsida, kas keegi soovib sõna? jah, sõnasoov on, palun. proua Haug. Øh, øh, suur tänu, esimees, ma võtan sõna muude küsimuste all ja mul on kaks äh, asja, mida tahan tõstatada. üks puudutab meie komisjoni nime me oleme otsustanud, et meil peaks olema selge nimi ja me peaks olema kodanike petitsioonide komisjon. ja ma näen, et mõnedes äh, keeleversioonides on see nimi täiesti arusaamatu, näiteks taani keeles, Taanimaal ei saaks keegi aru, millega tegu on. ja ma olin tõesti äh, sattunud äh, ka varem liikmena naeruväärsesse olukorda, kuna ma olin nii-öelda täiesti segase komisjoni liige ja ma pidin seda alati lahti seletama, et tegu on komisjonide petitsioonidega, nii et äh, ma arvan, et kuna me tegeleme kodanikega, siis me peaksime ka äh, nime muutma ja võib-olla saaksime selle muuta siis äh, kodanikupetitsioonide komisjoniks. ja minu teine ettepanek seisneb selles, et me niipea kui võimalik kutsuksime Rootsi valitsuse eesistujana kohtumisele meiega ja kutsuksime sealt just Cecilia Malmströmi, kes äh, saaks siis meie ees äh, esineda, ta on olnud meie komisjoni liige, nüüd ta on Euroopa küsimuste minister ja ma arvan, et meil võiks olla hea kohtumine selleks, et parandada koostööd nõukogudega, nõukoguga, see oleks kindlasti meie töös suureks abiks. selline on meie, minu ettepanek siis, et me niipea kui võimalik kutsuksime meile Cecilia Malmströmi Rootsi eesistuja esindajana ja tema on täiesti teadlik sellest, milles seisneb meie töö. Moi aussi, je, je vous félicite, euh, Madame la Présidente, mais je pense que tous ces points-là doivent d'abord. ka mina tahaksin teid õnnitleda proua esinejana, aga ma arvan, et me tegelikult peaksime tegelema nende, kõigi nende küsimustega äh, komisjoni äh, koosolekul, kus on ole-, kohal koordinaatorid ja kogu juhatus, mm, aga loomulikult ettepanekud on teretulnud ja veel kord äh, õnnitlused kõigile. altså spørgsmålet om at øh, invitere, spørgsmålet om at invitere nüüd küsimus sellest, et kutsuda Rootsi eesistuja siia. ma arvan, et sellega me saame oodata, aga minu arvates oleks juba praegu põhjust arutada komisjoni nime muutust. me tegelikult ju otsustasime seda va juba varem, parlament otsustas selle ära. ja see oleks lihtsalt, ähm, see oleks parem, et ähm, oleks mõistetav, mis tööd me teeme kohe, kui meie nime näetakse, nähakse nii ähm, veebilehel kui ka mujal tänan, proua esinaine. ka minu poolt õnnesoovid äh, teile. eelkõnelejaga olen ma teisel arvamusel. meil on hea võimalus Rootsi eesistujaga tuua siia komisjoni sisse uus tegutsemiskultuur. iga kord ei peaks loomulikult eesistuja esindaja kohal olema, aga kui me arutame konkreetsete liikmesriikide petitsioone, siis võiksid nõukogu esindajad siiski tihemini kohal olla. selle sõnumi võiks äh, juhatus äh, saata neile ilma koordinaatoritega konsulteerimist. petitsioon on äh, ladina keelest pärit ja sakslaste jaoks on keeruline sõna ombudsman, nii et et äh, kui sõnast petitsioon ei saada aru ja sinna panna ette sõna kodanik, siis äh, see ei tee asja tegelikult äh, kergemaks. meil on ju kodukorras paika pandud komisjoni nimi sellisena, nagu ta on, me ei saa siin kiiresti asju muuta. loomulikult ettepaneku võib teha. edasi ma ei tea, kas te olete järgmisel nädalal veel Brüsselis, aga mul on äh, üks ähm, suur palve. juhatus peaks äh, tegema koostööd äh, sekretariaadiga vanade petitsioonide osas, meil on neid palju, kodanikud on pettunud, et me niivõrd aeglaselt nendega tegeleme nii et meil tuleks osad petitsioonid äh, tõesti kiirkorras läbi vaadata ja on näiteks üks äh, petitsioon, mis näeb ette külastuse läbiviimist ühes talvises piirkonnas, nüüd on aga suvi, nii et äh, meil tuleks selle küsimusega tegeleda kiiresti septembris, oktoobris võib juba hilja olla, nii et on mõningad väga kiireloomulised küsimused, millega me peaksime tegelema ja me ei peaks kahte kuud niisama maha kirjutama. Uh, tahaksin äh, öelda lihtsalt seda, et äh, meil tundub äh, juhatuses olevat äh, sooline võrdsus nüüd õige selle võrra, et naisi on rohkem. ja tõsi on ka see, et poliitikutena, kui me vähem räägime, siis me saame rohkem tehtud, seetõttu pakuksin välja, et need kaks ettepanekut, mis on tehtud, Roosi istuja kutsuja ning äh, nime muutus, me ei peaks nendega äh, kiirut-, kiirustama, tavaliselt ma nõustun proua Aukeniga, kuid äh, hetkel mitte, ma loodan, et koordinaatorid kui nad kohtuvad juhatusega, suudavad selles osas langetada mõistliku otsuse sel ajal, kui see ko-, koosolek toimub. aitäh! aitäh, ka mina tahaksin kõigepealt ähm, esinaist ja aseesimehi õnnitleda meie komisjonis on meil neli parlamendi aseesipresidenti ja minu arvates on see suurepärane äh, ja nime muutuse osas leian ma, et meil ei pea olema siin mingit tohutu suurt nõukogu selleks, äh, vaid järgida tuleb täpselt vastavat menetlust ja kui ta tahab äh, olla nii-öelda suunanäitajaks selle menetluse osas, äh, siis on ka see võimalus olemas. kui põhiseaduskomisjon otsustab äh, nime muuta või väliskomisjon, siis ei saa seda lihtsalt meelevaldselt teha, sest et komisjonide nimed on osa institutsionaalsest protsessist. kui tahetakse nime muuta, siis tuleb seda teha vastavalt reeglitele ja komisjon ise ei saa seda teha. ma teen väga lühidalt ma toetan härra Cashmani, lükkame selle edasi, aga ütlen headele kolleegidele siin, et äh, arvestades meie tagasivalimist, meie paljude tagasivalimist, siis tegu on asjaga, mis on juba otsustatud, mis on juba tehtud varasema mandaatperioodi jooksul, nii et see ei ole midagi uut, äh, mida ma lihtsalt sisse jalutades välja pakun. ja hästi, lükkame selle edasi, äh, see on suur otsus, see aitaks mõnda meist, aga aitaks väga. hästi. ma arvan, et me peaksime võib-olla pöörduma asepresidentide poole. proua esinaine, me kuulasime nüüd siin erinevaid kolleege ja tänases päevakorras seda punkti ei ole ja nagu öeldi, äh, vaatame seda järgmisel koordinaatorite koosolekul, arutame seda siis. kuna tänase koosoleku eesmärgiks oli kutsuda kokku komisjon, pidada avakoosolek, me võime siin kulutada tohutut aega nendele küsimustele, aga seda aega on meie käsutuses ka tulevikus. mina nõustun selles osas aseesimehega, kuna ma äh, mõtlesin ja meie mõtlesime, et me võiksime komisjoni koordinaatorid kokku kutsuda kahekümne kuuendal augustil, nii et meil oleks nende koosolek juba enne komisjoni esimest koosolekut, mis on esimesel septembril. nii et parem oleks neid tehtud ettepanekuid ähm, mida täna kuulsime, arutada siis ja siis saame tegeleda ka uue nimega komisjoni üle ja arutada, kas see on kasulik või vajalik. ja võib-olla selleks oleks vaja suuremat toetust ja, ja osalust teiste isikute poolt. ning võib-olla tuleks silmas pidada ka suhteid Euroopa Nõukoguga ja loomulikult eesistuja kutsumine on väga hea mõte väga hea oleks need suhted kohe sisse seada, nii et meil oleks see side teise institutsiooniga, mis võimaldaks meil äh, tõsta koostöö järgmisele tasandile, kiirendada koostööd ja sealtkaudu ehk äh, kiirendada ka tööd, mis meieni jõuab ähm, Euroopa kodanikelt. nii et see on väga hea mõte ning väga hea oleks kui nende asjade otsustamise juures oleks rohkem inimesi ja kui koordinaatorid saaksid enne komisjoni koosolekut ähm, koguneda. selline oli meie töö täna, palju õnne kõigile, keda me valisime ja kohtume uuesti augustis.